lisemaks võimalik, et seoses äh, kliimamuutustega. ma tahaksin väljendada oma kaastunnet äh, selle linna elanikele, ma loodan, et parlament on minuga ühel meelel siinkohal ja samuti naaberlinnade elanikele. jah, kuulasime teid äh, huviga ja tahaksime väljendada oma solidaarsust ja muret selle looduskatastroofi pärast, mis Kalabrias on toimunud. ja ma arvan, et ma saan siin rääkida kogu parlamendi nimel kui ma ütlen, et parlament on oma mõtetes äh, teiega ja kogu selle piirkonna elanikega. tänases äh, päevakorras on esimene punkt rakendatud reformid ja areng äh, Moldova Vabariigis ja komisjoni poolt annan sõna volinik Füülele. härra Füüle, palun tere hommikust, härra president, austatud parlamendiliikmed! kui vaadata Euroopa Liidu ja Moldova suhteid, siis äh, on vaieldamatu, et me oleme teinud suuri edusamme äh, rekordiliselt lühikese ajaga. aga siseriiklikult on selle riigi ees veel palju väljakutseid. viienda septembri äh, referendum pidi muutma presidendi valimise äh, norme ja see pidi lõpetama olemasoleva poliitilise patiseisu. Äh, seda ei juhtunud, aga oluline küsimus oli ka see, kas referendum vastas demokraatlikele nõuetele ja rahvusvahelised vaatlejad on seda kinnitanud, see on julgustav äh, märk. kahekümne kaheksanda aasta kahekümne kaheksanda novembri parlamendivalimised on samuti olulised äh, riigi poliitilise kultuuri seisukohalt. me saadame jätkuvalt kõikidele osapooltele selles osas äh, tugevaid äh, signaale. kõik poliitilised jõud peavad tegema koostööd nii selle nimel, et valida president, kui ka selle nimel, et saavutada parlament, mis oleks valmis viima riigi kriitiliste reformide teele samal ajal jätkame tugevat toetust struktuurireformidele, mida viib ellu Moldova Vabariik. tooksin välja mõned olulised aspektid. Euroopa Liit ei ole mitte ainult kaugelt suurim doonor Moldovale, märtsikuus õnnestus meil ka öö, kokku panna öö, üle neljakümne doonori, kes öö, toetavad Mm, Moldova reforme aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist ähm, lubati üks koma üheksa miljardit eurot, meie endi poolt sada, viissada viiskümmend miljonit eurot. aja jooksul oleme me vastanud äh, mitmetele valitsuse konkreetsetele soovidele, pakkunud kõrgetasemelist nõu ministritele, toetanud äh, õigusriiki puudutavates valdkondades demokratiseerimist, aidanud korraldada valimisi puudutavaid äh, mm, kiireloomulisi konsultatsioone, mis puudutasid eelmise aasta äh, üleujutusi, äh, aidanud ekspordiga. aja jooksul oleme me ka teinud koostööd Transnistria elanikkonnaga läbi väikeste projektide. järgmisel aastal hakkame rakendama äh, idapartnerluse raames äh, laiahaardelist programmi, mis aitab ette valmistada ja rakendada assotsiatsi-, assotsieerimislepingut, äh, mille osas praegu läbirääkimisi peame Moldovaga viimased, viimane läbirääkimiste voor kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal oktoobril näitas jällegi, et läbirääkimised liiguvad väga kiiresti edasi. meie abi on muuhulgas sisaldanud ka otsetoetust Moldova eelarvele. kahe tuhande üheksanda aasta Äh, neljandas kvartalis eraldati kolmkümmend seitse miljonit eurot äh, sektoraalseks toetus, strukturaalseks eelarve toetuseks ja varsti läheb samas äh, suunas veel viisteist miljonit eurot. samuti oleme sihtinud abi elanikkonna vaesematele kihtidele ja nüüd, kui president Puusek on allkirjastanud ka seadusandliku otsuse, siis varsti saame ka edastada Ukrainale mikrofinantsabi nelikümmend miljonit eurot. me jätkame tihedaid poliitilisi kontakte, samuti tehni-, tehnilise tasandi, ekspertide tasandi kon-, kontakte, varsti kohtun peaminister Filatiga Luksemburgis ja üsna varsti arutab komitee, Moldova ähm, vastust äh, meie pakkumistele, mis puudutab äh, laiahaardelist äh, vabakaubanduslepingut. samuti räägime läbi lennundusteenuste leppe osas, oleme jätkanud viisadialoogi, mis algatati juunis ja järgmisel esmaspäeval, lähtudes äh, uurimismissiooni tulemustest, mille parlament korraldas septembris, peaks välisministrite nõukogu samuti sellel teemal oma järeldused avaldama. suur tänu, härra volinik. ja nüüd läheme fraktsioonide esindajate juurde. EPP nimel kõigepealt proua Makovei. kaks minutit. Thank you, president aitäh, härra president. selle tänase arutelu eesmärgiks on rääkida Moldovas viimastel aastatel rakendatud reformidest ja samuti edusammudest, mida Moldova on teinud Euroopa-suunalises tegevuses. Moldova on olnud juba aasta aega Euroopa Liidu prioriteetide hulgas, kuna ta on kõik oma kohustused täitnud. Nad on pannud paika prioriteedid kõikides valdkondades ja seadnud eesmärgiks rakendada reformid, mis on ka õnnestunud septembris ratifitseeriti Moldova par-, parlamendis rahvusvahelise kohtu määrus ning need tulemused on suurepärased, aga missugused on garantiid, et kõik see ka jätkub Moldovas? Moldova on saavutanud rohkem edu kui ükski teine idapartnerlusse kuuluv riik ning seetõttu tulebki Moldovale tähelepanu juhtida. Moldova edu on suurepärane, nad on teinud väga palju pingutusi ja peavad selle eest ka tasu saama kui me tasume neid, nendele riikidele Lääne-Balkani riikidele pingutuste eest, siis miks me Moldovale samamoodi ei tasu? mis puudutab aga viisade arutelu, siis Moldova on saavutanud edu kõikides neljas valdkonnas, seetõttu pöördume komisjoni poole ettepanekuga, et nad töötaksid oktoobri lõpuks välja tegevuskava, mis võimaldaks Moldoval nautida viisavaba liikumist Euroopa Liiduga meil on tarvis lahendust äh, selleks, kuidas seal piirkonnas tagada stabiilsus. Euroopa Liit peab rohkem ennast sellele piirkonnale pühendama, sest lõppkokkuvõttes Euroopa integratsiooniprotsess on käivitanud vabaduse ja demokraatia protsessid kõiklas, kõikjal Euroopas, vaadake, kuidas viimase paarikümne aasta jooksul on muutunud kogu Ida-Euroopa. reformid toimuvad ka Lääne-Balkanil ja seesama toimub ka Moldovas, suur tänu. suur tänu ja nüüd härra Severin, üks minut sotsiaaldemokraatide. meil on ainult üks võimalus Euroopa ja Transnistria vahel. me peame kaotama ära Nõukogude taustaga oligarhliku mineviku. Moldova areng siiamaani on olnud oma sisepoliitilise ebastabiilsuse tõttu pisut negatiivne ja eelkõige tuleb korraldada sisepoliitika, sisepoliitiline jaotus ning kaotada ära sisepoliitiline ebastabiilsus, mis kui see on tehtud, siis on võimalik ka Moldoval hakata Euroopa suunas liikuma. praegu on Moldova pöördepunktis. uued, uus juhtkond viib Moldovat Euroopa suunas ning me peame toetama igakülgselt Moldova Euroopa suunalist liik-, pakkumist ning kontsentreeruma sellele, et suunata Moldova Euroopa arenguteele, suur tänu. suur tänu, härra Severin ning nüüd liberaaldemokraatide nimel on sõna härra Vool. suur tänu, härra president. härra president, kaheksateist kuud tagasi šokeeris meie koda, Kišinevis toimunu, väga kohutavad sündmused toimusid seal, kuid nüüd on meil väga hea meel siin tervitada Moldova demokraatlikke juhte. me jagame Moldova rahva entusiasmi, kes ootavad uut tulevikku ning meil on olnud väga hea meel näha, kui palju viimasel ajal on see riik edu saavutanud. loomulikult palju on veel ära teha ja mitte ainult õigluse jalule seamisel ja süüdlaste karistamisel, aga kui Moldovas jääb ametisse praegu järg-, jätkuvalt sama koalitsioon, kes valitseb praegu, siis on üsna suur võimalus, et Moldova jätkab oma muutumist. Äh, briti kirjanik Francis Bacon on öelnud, et lootus on suurepärane hommikusöök, aga õhtusöögiks ta eriti ei kõlba. Mol-, Moldova valitsevad parteid peavad olema veendunud, et reformide elluviimine peab toimuma seaduslikult vastavalt nendele seadustele, mis nend-, neid reforme ette näevad. me peame viima-, kiiresti väga palju ära tegema, seega aega meil ei ole ning seetõttu soovime meenutada volinik Fü-, Füülele ja tema tee teenistustele, et nad on siiamaani väga palju ära teinud, soovime neid tänada Euro. tahame meenutada ka suurepärast äh, kohtumist, mis toimus Euroopa riikide vahel eesmärgiga Moldovat aidata ja Euroopa peab jätkuvalt tegema kõik, et aidata seda väga vaest riiki ning ma loodan, et kui nõukogu hakkab järgmisel nädalal arutama viisarežiimi küsimust, siis nad leiavad võimaluse, kuidas selles küsimuses edasi liikuda. aga nagu on öelnud üks meie asutavatest isadest, riigi asukoht Euroopas seda ei määra mitte tema geograafiline koht, asukoht, vaid tema inimeste euroopalik vaim ning me loodame, et Moldova kodanikud näitavad seda meile järgmise kuu valimistel. suur tänu, edasi Roheliste nimel kaks minutit, proua Tatjana Stanuka. auväärne volinik, auväärsed kolleegid, me tervitame edasiminekuid, mis on toimunud Moldova Vabariigis ja me loodame, et äh, valimisprotsessi kaudu õnnestub edasi konsolideerida demokraatlikke institutsioone ja äh, õigusriigi põhimõtetest ja inimõigustest kinnipidamist Moldovas. selleks, et toetada Moldova võimalikku Euroopa Liidu liikmeks saamist ja NATO liikmeks saamist, kõik parteid Moldova parlamendis on öelnud, et nad pooldavad Euroopa koostööd ja integratsiooni, aga arvestades minu enda riigi Läti kogemust Euroopa Liidu liikmesusega, olen püüdnud oma vestlustes Moldova poliitikutega selgitada, et Euroopa Liidu liikmeks saamine ei saa olla eesmärk omaette. väga oluline on suurendada jõupingutusi selleks, et läbi viia põhjalikud majandus- ja kohtureformid ja võidelda korruptsiooni vastu. Moldova ühiskond on mitmekeelne ja mitmerahvuseline. oluline on arvestada ajalooliste sündmustega ja seepärast on ohtlik luua eraldusjooni ühiskonnas. minu arvates kahekümne kaheksanda juuni määramine nõu- no,, nõukogude okupatsioonipäevaks äh, ei konsolideerunud just Moldova ühiskonda, vaid tegi just vastupidist. Moldova ühiskond ühiskonnas on äh, paljudel topeltkodakondsus ja see tekitab veelgi lisa lõhesid ja eraldusjooni, seega peame tegema jõupingutusi, et neid erinevusi kaotada ja luua ka viisavaba liikumise võimalus kõikidele moldovlastele. aitäh, edasi ECR-i konservatiivide ja reformistide nimel poolteist minutit, doktor Tänak. keegi ei sea kahtluse alla seda, et Moldoval on veel palju käia, enne kui ta jõuab Euroopa Liidu liikmesuseni. see on eesmärk, mida minu fraktsioon ECR toetab, see on endiselt üks Euroopa vaesemaid riike, vaatamata sellele, et ta on WTO-s ja seda mõjutavad oluliselt inimkaubandus, organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja ka jätkuv külmutatud konflikt venekeelse ja Venemaa poolt domineeritava Transnistria regiooniga kui kommunistid viisteist kuud tagasi võimult lükati, on Moldova hakanud olulisemalt edasi liikuma. parteid äh, pooldavad äh, Euroopa suunas tegutsemist ja soovitakse kiirendada Moldova integratsiooni Euroopa Liiduga. Euroopa Liit omalt poolt peaks avaldama jätkuvat survet Moldovale, et viidaks läbi majandus- ja sotsiaalreformid, aga samuti tuleks äh, suhelda äh, rohkem mitmetel teistel teemal Kišinaga, näiteks viisaküsimust on mainitud. aga Euronest, mida käsitleti minu raportis eelmise parlamendi ametiaja jooksul, on jäänud endiselt halvatuks ma loodan, et ühel päeval kõik selgelt euroopalikud riigid, Moldova, Ukraina eh, ja tulevane demokraatlik eh, Valgevene saavad olema Euroopa Liidu kandidaadid. aitäh fraktsioonide nimel viimane kõneleja, härra Pelder EFT fraktsioonist, palun. suur tänu selle arutelu teemaks on integratsioon Euroopaga ja Moldova Vabariik. minu riik Holland on see, kus kodanikud on aastaid äh, omaalgatuslikult pakkunud toetust ja abi Moldovale ja paljud külad on äh, selles liikumises äh, osalenud praegu on Moldoval laiapõhjaline kaubanduskokkulepe Euroopa Liiduga ja äh, hea meelega märgime edasiminekut, mis on toimunud, me võime näha kauplustes ka Moldova tooteid, näiteks äh, veini ja põllumajandustooteid, äh, see on hea märk Moldova majanduse käekäigust aga kas Euroopa Liit võib omalt poolt pakkuda tugevamat abi Moldovale tema raskes olukorras? hiljuti Merkeli algatas eh, oli mm, suhetes Venemaaga, aga Moldovaga ei ole praegu piisavat edasiliikumist toimunud, kui aga soovin kõigest südamest, et Moldova tuleks järjest lähemale Euroopa Liidule. aitäh, nüüd edasi individuaalkõnelejad ja äh, härra Ungureanu, kaks minutit. suur tänu. on palju tõendeid selle kohta, et äh, Moldova soov liikuda Euroopa standardite suunas on tõeline Moldova puhul võib öelda, et tegelikult on ta üsna võrdväärne Lääne-Balkani riikidega ja tema liikumist Euroopa Liidu suunas peaks julgustama. oluline on, et kahekümne kaheksanda novembri üldvalimised kinnitaksid Moldova jätkuvat liikumist Euroopa integratsiooni suunas. praegu on oluline hetk saata positiivne signaal Moldovale ja tema rahvale, et tuhanded Moldova perekonnad on lahutatud viisabarjääride kaudu. viisadialoog pakub tohutuid võimalusi. loodame, et välisministrite nõukogu kahekümne kuuendal oktoobril kutsub komisjoni üles välja töötama tegevuskava viisarežiimi liberaliseerimiseks. see mõjutaks positiivselt Euroopa Liidu idasuunalist tegevust, kus on riikides endiselt Euroopa stabiilsusele probleemiks nõrgad valitsused ja riigisüsteemid proua Jotova, palun. suur tänu, president. Moldova ees seisavad täna väljakutsed, mis on seotud äh, mitmerahvuselise riigiga, poliitilise lahendusega Transnistria probleemile ja ka Euroopa Liidu liikmelisusega. viisarežiimi liberaliseerimine on selles osas eriti oluline, sest me oleme juba näinud, et see võib pakkuda riikide puhul eh, hea lahendus. ja lahendus, eh, mille käigus Moldova kodanikele antakse Rumeenia pass, see ei ole hea lahendus. Moldova ametnikud soovivad ja on lubanud, et et äh, Euroopa Liidu äh, abi on mõeldud kõikidele kodanikele ja eriti oluline on see Bulgaaria vähemusele, kes on öö, äh, üks vaesemaid selles riigis. kolleeg Bussoi, palun. aitäh. mu Euroopa Liidu Moldova Parlamentaarse Assamblee liikmena olen ma jälginud selle riigi arengut, nad liiguvad Euroopa Liidu suunas ja nad on suutnud teha äh, reforme äh, kohtusüsteemis ja riigihalduses, aga samas me peame olema realistlikud ja mõistma, et neil on veel väga palju tööd ära teha. mul on hea meel, et arutelu viisarežiimi äh, Äh, lihtsustamise osas äh, liigub edasi, aga ma arvan, et komisjon peaks välja pakkuma ka vastava tegevuskava, mis võiks sisaldada ka tulevast äh, viisavabastust. kahekümne viie, kaheksandal novembril seisab Moldova Vabariigi ees test parlamendi väli, valimiste näol ja ma loodan, et see annab kinnitust kõikidele toimuvatele protsessidele ma paluksin, et parlament, nõukogu ja komisjon jätkaksid Moldova toetamist, et äh, sellel riigil oleks suurem kindlustunne, äh, järgides ambitsioone liitumaks Euroopa Liiduga. suur tänu, härra Bussoi, üks minut, kolleeg Piilan, palun. suur tänu, president, kümme päeva tagasi oli mul võimalus külastada Moldovat delegatsiooni koosseisus, mm, mille saatis meie Välisministeerium, härra Busson ja teised, me olime väga sobival momendil selles riigis paar nädalat pärast õnnestunud referendumit ja mitu nädalat enne olulisi parlamendivalimisi, mis toimuvad kahekümne kaheksandal novembril sellel aastal. nägime tohutut toetust moldovalaste poolt äh, integreerumisprotsessile Euroopa Liiduga. me nägime ka suuri edusamme Moldova teel integreerumisele. väga tugeva luubi all on korruptsioon ja mulle tundub, et äh, siin on olnud ka edusamme. riigil on majandusprobleemid ja probleemid, mis tulenevad Transnistriast aga selleks, et Moldova saaks integreerumisprotsessi jätkata, peame neid toetama ja ma loodan, et äh, järgmisel tippkohtumisel räägitakse nõukogus ka viisasüsteemi lihtsustamisest Moldovaga. suur tänu, proua Pašescu, kaks minutit. suur tänu ja tahaksin tänada ka kõiki neid, kes on selle arutelu mm, täna võimalikuks teinud. me tahame olla vastutustundlikud Moldova suhtes, eriti praegu parlamendivalimiste eel. Äh, valitsuspartei on näidanud oma jõupingutustega aasta jooksul, et nad on valmis alustama äh, põhjalikke reforme poliitikas, institutsionaalses mõttes ja ka majanduses. Ähm, nad tahavad saada oma piirkonna liiderriigiks ja me ei tohiks unustada, et äh, see kõik toimub pärast kaheksa aastast kommunistide valitsuse aega, äh, mis piiras äh, väljendusvabadust, kus kohtusüsteem oli kallutatud. reformid Moldovas peavad jätkuma, eriti kohtusüsteemis ja siseküsimuste vallas. korruptsiooniga tuleb efektiivselt võidelda, tuleb tagada, et kohtunikkond oleks sõltumatu, et vange hoitaks inimlikes tingimustes ja et respekteeritaks äh, põhilisi inimõigusi Mold-, Moldova on äh, juba kaheksateist kuud olnud olulises poliitilises kriisis, neil ei olnud olnud võimalik äh, valida presidenti ja toimus referendum, nii et ma saan aru, et äh, kahekümne kaheksanda novembri valimised on väga oluline hetk Moldova jaoks. ja ma kardan, et kui Äh, need valimised näitavad demokraatia läbikukkumist, äh, siis see näitab ka Euroopa Liidu poliitika läbikukkumist Moldovas. meil on vaja partnerit, kes jagaks meie väärtusi selles piirkonnas. tahaksin ka rõhutada, et Moldova äh, elanike keel on praegu ka Euroopa Liidu ametlik keel juba suur tänu ja nüüd härra Vigenin, üks minut. Äh, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. Euroopa Parlament on pööranud oma tähelepanu ja aega Moldovale, see on hea, tegemist on Moldova näol põhimõtteliselt Euroopa riigiga ja koalitsioonivalitsus on teinud väga palju ära selle nimel, et integreeruda Euroopaga ja neid tuleks äh, selle eest ka hinnata. teisest küljest äh, Moldova kodanikud ootavad suuremaid tulemusi majanduses ja sotsiaalsfääris, seetõttu on ka need küsimused valimiskampaanias kesksed. suhted Euroopa Liiduga ei ole äh, ühekordsed Äh, sellest protsessist peaks saama pöördumatu poliitika. kui olukord ei äh, muutu, äh, siis tekib poliitiline ebastabiilsus, nii et mina paluksin, et me kõik Euroopa poolt teeksime seda, mis on vajalik, et tagada äh, poliitiline stabiilsus Moldovas, et valitsus saaks tegutseda oma kodanike huvides. suur tänu, härra Vigenin, ma härra Borebat ei näe oma kohal. tundub, et teda ei ole hetkel saalis. kutsun teda uuesti sõnavõttude lõpus, kui ta selleks ajaks tuleb, kuid nüüd saab härra Breda sõna kaheks minutiks suur tänu, härra president. Moldova kommunistid räägivad imperialismist, Rumeenia imperialismist, kui nad räägivad Rumeenia kolleegide tegevusest eh, Kišinjaus või ükskõik kus mujal. Nad nimetavad kõiki imperialistideks, nad tahavad, et et kõikjal valitseks vaikus, et keegi midagi ei ütleks, aga mina arvan, et me vastupidi, me peame rääkima, me peame nendele asjadele tähelepanu pöörama, sest terve hulk Euroopa Liidu kodanikke ja mitte ainult, vaid kõikvõimalike muude riikide kodanikke elab Moldovas ja kõik Moldova elanikud peaksid saama kasutada neid õigusi, mis neil on olemas Euroopa kodanikena. mis puudutab Kišinõud, siis juba enam kui aasta on valitsuskoalitsioon töötanud Euroopa integratsiooni tähe all ning saavutanud, saavutanud üsna häid tulemusi. tegu on Euroopa integratsiooniga ning tegevused, mis selles valdkonnas on tehtud, mida nimetasid proua Makovei, härra Füüle ja mitmed teised volinikud, need kõik on väga innustavad. eelmisel nädalal käisin Tiraspolis ning nägin, et Euroopa-suunaline poliitika on eelseisvate valimiste kampaanias väga tähtsal kohal. novembris peavad inimesed otsustama, milliseid poliitilisi jõude nad soovivad oma etteotsa, aga samas nad peavad ka otsustama, kas jätkata Euroopa-suunalist integratsiooni või mitte osad poliitilised jõud ei soovi Euroopa suunas liikuda. just mõni, alles mõni kuu tagasi näitasid kommunistid, mida nemad tahavad. Nad, demonstratsioonid, mis toimusid aprillis, näitasid, mida kommunistid tegelikult tahavad. ja ma loodan, et valimised Moldovas toimuvad Euroopa suunal. suur tänu, suur tänu, härra, härra Preda ja nüüd Marek Šivitš. tõesti väga oluline on küsimus, miks me pöörame nii väikesele riigile nagu Moldova nii suurt tähelepanu, ta on küll Musta mere ääres, kuid tal ei ole isegi juurdepääsu Mustale merele. võib-olla teeme seda seetõttu, et tegu on väikese li-, riigiga see kuulub piirkonda, mida sümbol, mis kuulus Nõukogude Liitu, ta oli okupeeritud ning teda okupeerisid teatavad välisjõud ning kõige sellepärast me tahamegi väga selge sõnumi edasi anda. Moldova on teeninud ära meie toetuse, see on väike riik, kuid sealsed inimesed on suured, nad püüdlevad Euroopa suunas ja demokraatia suunas. härra volinik, asi ei ole mitte, asi on nagu füüsikas, asi pole mitte jõus, vaid selles, et püütakse jõuna tegutseda. Need miljonid, mis me neile oleme andnud, ei ole väga hiiglaslikud, need on väikesed väikesed summad, aga kui need eraldatakse ja korralikult ja õigetesse kohtadesse, siis nad annavad suurepäraseid tulemusi. ma loodan, et kõik need, kes Moldovas demokraatiat rajavad, saavutavad edu. mind ei huvita parteiline kuuluvus, mind huvitab see, et nad ühineksid, et nad saaksid ühiselt rajada parema tuleviku, aitäh. me, me señalan que el señor Papadopulo ha levantado la tarjeta azul näitan, näen, et härra Papadopoulos on oma sinise kaardi üles tõstnud. kas see tähendab, et te soovite vaba mikrofoni ajal rääkida? või on teil lihtsalt küsimus härra Siivetsile? aa, te soovite vaba mikrofoni ajal kõnelda, selge. ma tahaksin veel kord kolleegidele meenutada, et sinine kaart on antud klientidele, antud delegaatidele selleks, et nad saaksid näidata, et neil on küsimus. sinise kaardiga ei anta tavaliselt märku vaba mikrofoni ajal rääkimiseks ja nüüd viimane kõneleja, härra Kukan, kaks minutit ning tema sõnavõtuga on ka individuaalsete sõnavõtjate sõnavõtud lõppenud. suur tänu, härra president, härra volinik, kolleegid, hiljutised arengud Moldovas on väga paljutõotavad. ilmselgelt võiks sellest riigist saada näide meile kõikidele just sellest, kuidas Euroopa naabruspoliitikat ära kasutada. praegune Moldova Euroopa-meelne valitsus on andnud Moldova kodanikele selge demokraatliku arengusuuna. hoolimata sellest, et väga tükk aega oli poliitiline olukord häbiväärne, referendum oli samuti ebaõnnestunud, kuid valimised loodetavasti osutuvad edukaks ning Euroopa Liit peaks rohkem pöörama tähelepanu Moldovas juba saavutatud edule. järgmisel esmaspäeval võtab nõukogu vastu otsused, mis puudutavad Euroopa Liidu suhtumist Moldovasse ja nad peaksid tõesti väga täpselt välja tooma, tooma Moldova valitsuse poolt saavutatud edu ning veel enam, nõukogu peaks sillutama teed viisadest loobumise suunas ja Moldovale viisavaba režiimi tagamise osas, kuid Euroopa Liit peaks muuhulgas olema ka positiivsem oma suhtumisel Moldovasse. me peame, peaksime rohkem väljendama oma toetust Moldova Euroopa-meelsetele jõududele. Need jõud on Moldovas olemas ja Moldovast peaks saama ühtse Euroopa perekonna liige. me peame veenma kõiki, kes Moldovas elavad, et see oleks neile parim tulevik, suur tänu! suur tänu, nüüd me lõpetasime selle kõnelejate vooruga ning liigume, liigume vaba mikrofonini, meil on seitse sõnasoovijat ja me anname sõna kõigile seitsmele, kuid pärast ühte minutit teie sõnavõtt peatatakse, nii et palun, esimene proua Andrikiene. Moldova on pärast Molotov-Ribbentropi pakti vastuvõtmist väga ka-, väga palju arenenud, Moldova oli tükk aega Euroopa eh, Nõukogude Liidu liige, kuid nüüd on ta vaba sõltumatu riik, tal on küll palju probleeme, kuid tegu on siiski demokraatliku riigiga, mis liigub Euroopa integratsiooni suunas seega tahaksin ma täna innustada kõiki poliitilisi jõude selles riigis ja samuti kõiki etnilisi kogukondi, et nad väldiksid omavahelisi konflikte ning pööraksid tähelepanu pigem Moldova ühisele tulevikule, Euroopa suunalisele arengule, et Moldova lõpuks saavutaks oma Euroopa eesmärgid ning viimaseks punktiks Transnistria. Transnistria on väga olulise tähtsusega, seda on puudutanud mitmed, mitmed valitsusjuhid ja me peame Transnistria probleemid lahendama. suur tänu nüüd härra Pat-. suur tänu, president, volinik Füüle. ajalugu on Moldovas mänginud suurt rolli, aga naabruspoliitikas ja idapartnerluses äh, Moldova väljavaated äh, saada pärast tingimuste täitmist Euroopa Liidu liikmeks järjest paranevad. praegune valitsuskoalitsioon on kiirendanud reforme ja Euroopa Liit on nendele reageerinud. sisereformide ja ka Euroopa Liidu vastavate reaktsioonide kiirus peab paranema. loomulikult Moldova võimalused sõltuvad ka lahendusest Transnistria konfliktile ja seepärast on oluline jätkata debatte sellel teemal. Saksamaa-Venemaa tippkohtumine ja ka hiljutised kolmepoolsed kohtumised toimusid sel teemal. teeme kõik koostööd, et see viimane välja jäänud riik ka Euroopa Liitu saab recuperar su función. Uh, me järgmine härra Metsal. suur tänu. kui meil oli Kosovo ja Bosnia probleem, siis me unustasime Moldova täielikult ära kuigi Euroopa Liit oleks pidanud äh, vahendajana ja lepitajana osalema ka Moldova ja naabritevahelistes konfliktides. aga me ei teinud seda näiteks Transnistria konflikti puhul, see tähendab, et äh, Moldovast on äh, saanud justkui Euroopa vaene mees. Moldova on sõltumatu riik, kuigi tema majandusareng on ülejäänud Euroopast maha jäänud ja majandus põhineb suures osas põllumajandusel. kui toimuvad valimised, on oluline, et need oleksid ausad ja läbipaistvad ja et äh, tüli Rumeeniaga ei muutuks veelgi tugevamaks. järgmine kõneleja härra volinik, mul oli võimalus näha Moldova uusi valimisi ja kui me rääkisime Moldova poliitiliste parteide ja opositsiooni esindajatega, siis nägime suurt tahet muutusteks. peaminister ütles äh, tollal opositsiooni esindajana, et ta äh, soovib töötada Euroopa integratsiooni suunas me kuulsime seda ka siis, kui ta käis Euroopa Parlamendis ja eh, meie välisasjade komisjon kinnitas seda samuti pärast oma Moldova visiiti. lõhe Transnistria ja Moldova vahel on väga keeruline küsimus, me peame toetama Moldovat selle probleemi lahendamisel. samuti on probleeme migratsiooniga ja igasugune toetus on Moldova jaoks praeguses olukorras oluline. aitäh, härra Barnior on sõna soovinud, aga ma ei näe, et ta siin saalis oleks, kas see oli võib-olla eksitus või ta on ära läinud. aga härra Pirile. aitäh. eelmisel nädalal Kišinõus ja Moldovas käisin äh, kohtumisel, mille korraldas äh, kultuuriministeerium Moldova Euroopasse integreerumise teemal. põhirõhk oli seal kultuuril ja ma hindan Moldova soovi edasi liikuda, eriti terve rea algatuste kaudu sealhulgas näiteks äh, elektrijaamade ehitamine, ajakirjanike koolituskeskus ja nii edasi. Moldova on väga huvitatud Euroopa osaks olemisest ja soovivad tulevikus täielikult integreeruda Euroopa Liiduga ja teevad selle nimel kõvasti tööd. aitäh, härra Pirela. härra Prants, palun. Euroopa Euroopa Liidu toetuste saajaid on praegu umbes pool liikmetest ja kui vaeste liikmete arv järjest kasvab, siis on toetussaajaid kaks kolmandik liikmetest, see avaldab järjest suuremat survet nendele, kes peale maksavad. viisa liberaliseerimine ei, äh, öeldakse tihti, ei puuduta migratsiooni. jah, legaalset migratsiooni mitte, aga see mõjutab ebaseaduslikku migratsiooni ja paljud nendest inimestest töötavad alla miinimumpalga ja väga halbades tingimustes. ja Moldova üheksakümne esimesel aastal kuulutas oma iseseisvuse Euroopa Liidust, Nõukogude Liidust, kas ta soovib nüüd anda selle iseseisvuse ära Euroopa Liidule? aitäh, sellega on vaba mikrofoni sessioon lõppenud ja läheme edasi arutelu viimase osa juurde ja anname sõna volinik Füülele vastamiseks äh, sõnavõttudele, palun Um, I... Mm, ma olen väga tänulik selle arutelu eest, mul on hea meel ka selle ajastuse üle ja kõige rohkem on mul hea meel selle väga ühtse sõnumi ja toetuse eest siin kojas. Moldova Vabariik on ajaloo ristel praegusel hetkel, komisjon on püüdnud aidata Eh, Moldova valitsust, et see saavutaks eh, viimase aastaga võimalikult suure osa oma planeeritud reformiprogrammist. Need reformid puudutavad eranditult eh, Euroopa Liidu Moldova tegevuskava olulisi punkte. Nende reformide edu on oluline Moldova tuleviku seisukohast. septembris äh, Äh, nagu austatud liige Watson viitas, äh, käis Kišinaus Moldova sõprade rühm ja me nägime riiki, äh, mille puhul on selge, et on vaja taastada territoriaalne terviklus ja Euroopa Liidu ajalugu annab meile siin võtme selleks. see riik peab saavutama poliitilise kompromissi, et jääda reformide teele. meie poolt nii suurel määral kui võimalik jätkame Moldova kodanike toetamist ja vajaliku välistoe pakkumist kahes vormis. me jätkame äh, neile toe pakkumist, et nad läbiksid selle nii-öelda jätkusuutlikkuse testi parlamendivalimiste näol. ja ka mina loodan siiralt, et pärast neid valimisi näeme, et Moldovas on tekkinud kaasav poliitiline äh, protsess, äh, mille keskmes on pro-Euroopa agenda ja mis tegutseb Moldova kodanike huvides ja ka Euroopa huvides. aitäh, aitäh, härra volinik meil on kuus resolutsiooni eelnõu, üks Rahvaparteilt, üks Aldelt, NG6-lt,